tere hommikust! Äh, ma räägin rootsi keeles. tere hommikust! tere tulemast äh, täna hommikusele koosolekule ja meie koosolek jätkub ka homme. kõigepealt äh, esimehe teadaanded ja neid on mul ainult üks. me oleme muutnud päevakorda pisut Äh, seda sellepärast, et äh, fraktsioonidel oleks aega ette valmistada homseid hääletusnimekirju. tegemist on üsna kõikehõlmava hääletusnimekirjaga ja homme hääletame kaks tundi ja see ei ole meie komisjoni puhul sugugi tavaline. Äh, siis järgmiseks on meil päevakorra kinnitamine Eh, mingeid eh, taotlusi päevakorra muutmiseks ei ole esitatud, eh, aga protokollis on meil vaja terve rida asju ära muuta. tegemist on siis protokollidega, mis puudutavad meie detsembri, novembri, oktoobri protokoll ja siis on meil veel ühised protokollid kalanduskomisjoniga ja libekomisjoniga ning ma teen ettepaneku, et äh, loeme need kinnitatuks. nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on naiste suguelundite muundamisele lõpu tegemine. tegemist on siis raportiga, mida me ette valmistame tõenäoliselt äh, olete saanud kätte resolutsiooni eelnõu. mul ei olnud tegelikult plaanis äh, seda põhjalikult läbi vaadata, teil on võimalik esitada muudatusettepanekuid ja loomulikult äh, asja mõte on, et see resolutsioon oleks võimalikult lühike ja lööv ning meil on kolm olulist küsimust, millele peame tähelepanu pöörama, kui mõtleme komisjoni äh, väljatöötatavale strateegiale. Äh, tegemist on osaga Stockholmi programmist ning see hõlmab igasugust naistevastast vägivalda meie arvates on tegemist äh, suurepärase lähenemisega ja peaks olema ka konkreetne ettepanek, mis puudutab naiste suguelundite muundamist, aga loomulikult on võimalik ka kõiki neid erinevaid naistevastase vägivalla liike ühendada ja kõikehõlmav strateegia on tõesti oluline, sellepärast et see võimaldab meil näha, äh, kuidas need erinevad liiki naistevastased vägivallad on üksteisega seotud. niisiis äh, see resolutsiooni tekst tugineb äh, äh, sellele, mida meie komisjon juba varem on välja öelnud antud teemal, nii et, et seal midagi eriti uut ei ole. siis veel terve rida muudatusettepanekuid ja selle kõige üle hääletame homme. aga nüüd annan võimaluse sõna võtta. Mr Romeva härra Romeva, jah, mul ei ole muud öelda, kui et ma toetan seda, ma lugesin selle läbi, tegemist on tõesti teemaga, mis vajab äh, tegutsemist ja ma loodan, et seda sõnumit võtavad kuulda need, kes seda kuulama peaksid. Uh, aitäh. okei okay., on teil täna nagu mees, mis tõmbab see portaali? niisiis, kui keegi rohkem sõna ei soovi siis hääletame selle üle homme. hääletusnimekiri on olemas. tähendab, meil on kõnelejate nimekiri ka olemas täiskogu jaoks, aga tõenäoliselt läheb see siis kas veebruari esimesele või teisele täiskogule, me ei ole veel päris kindlad, kuidas. okei okay,, nüüd läheme viienda päevakorrapunkti juurde see puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist ja puudutame, käsitleme siis seda järelevalve osa, mis puudutab Euroopa Komisjoni. tegemist on proua Matera raportiga. kahjuks ei saa ta täna ise siin olla, aga proua Klaas on kohal ja asendab teda. palun, teil on sõna tere hommikust, ma paluksin, et kolleegid Ähm, äh, lepiksid siis proua Matera vabandustega, ta ei saa täna hommikul siia tulla, aga ta palus, et äh, ma teda esindaksin ning äh, tutvustaksin mõningaid tema seisukohti. tegemist on siis asjaga, mida me teeme igal aastal, me peame avaldama oma arvamust üldeelarve täitmisele heakskiidu osas ning äh, keskendume siis äh, rubriigile kolm kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut siis selle kohta proua Matera tegi mitmeid soovitusi Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut on Äh, kindlasti äh, äh, asutus, mille tegevus tuleb lai-, siduda kõigi teiste Euroopa Liidu asutuste tegevusega ja ka kõigi eelarve osadega. mõningates märkustes Kontrollikoda on äh, juhtinud tähelepanu sellele, et ähm, tööhõive ja sotsiaalküsimustes on vigade määr kasvanud ja tegemist on just nimelt nende valdkondadega, mis on seotud ka soolise võrdõiguslikkusega, see on asi, millele Kontrollikoda on tähelepanu juhtinud ja see valmistab ka meile muret. Äh, see tähendab, et meil on vaja täiendavat äh, infot selle kõige kohta kui äh, probleeme äh, veamääraga valdkondades, mis mõjutavad äh, soolist võrdõiguslikkust, siis on meie komisjonil vaja täiendavat infot selleks, et me saaksime tõesti endale selgeks teha, mis toimub. kui me räägime soopõhistest näitajatest ja andmetest, siis neid on meil vaja selleks, et teha kindlaks, kas soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid on üleüldse jälgitavad komisjon, äh, kui äh, ta planeerib äh, asju pikemas ja kesk, keskpikas perspektiivis, peaks arvestama ka sellega, et maksed tõesti arvestavad ka tulevaste vajadustega ja eelarve prioriteetide seadmisel tuleb alati arvestada ka soolise aspektiga. ma tõesti loodan, et komisjoni liikmed, liikmesriigid seda kõike toetavad ja kui äh, on äh, midagi, mida kolleegid tahavad siia raportisse veel sisse panna, siis andke raportöörile märku. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Kurmai. Äh, suur aitäh. mina esindan proua Papadopolot, kes täna ka siin kohal olla ei saa ta peab olema isiklikel põhjustel Küprosel, niisiis tahaksin tänada raportööri ma olen täiesti kindel, et Krista annab selle sõnumi edasi. tahaksin tänada siis raportööri väga hea arvamuse ettevalmistamise eest. meie variraportöör toetab täielikult raportööri seisukohta ning äh, me kordame seda, mida äh, Krista just ütles, et on tõesti äh, kahju, et kontrollikoja aruandes ei hinnata eelarve täitmist soolisest aspektist ja ei pöörata tähelepanu sellele, kuidas on edenenud soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide ellurakendamine. väga oluline on teada, kuidas raha selleks otstarbeks kulutati, kas äh, need programmid on edukalt ellu viidud ja kas nad on ka tulemusi andnud. soopõhised analüüsid peaksid olema äh, osaks kõigi, kogu eelarveprotsessis, tagamaks, et meeste ja naiste vajadused ning prioriteedid leiavad võrdset arvestamist ning et Euroopa vahendite mõju äh, meestele ja naistele leiaks ka hindamist. ja sooliste küsimustega arvestamine Euroopa Liidu eelarve kavandamisel kindlasti äh, parandab olukorda, aitab äh, võrdsust suurendada. Euroopa Parlament peaks paluma komisjoni Äh, süstemaatilisemalt ja järjekindlamalt tegeleda soolise ebavõrdsusega äh, äh, ning üleüldse tagama paremat soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist kõikides tegevusvaldkondades. see, et meil ei ole süstemaatilist äh, valdkondade jälgimist ja andmeid soopõhiste eesmärkide saavutamise kohta on väga suureks takistuseks. väga oluline on teada, miks see nii on ja seetõttu on väga oluline, et meil oleksid äh, vahendid, äh, mis võimaldaksid meil äh, luua soopõhiseid näitajaid, et meil oleksid anded, mida me saaksime kasutada protsesside korralikuks hindamiseks ning et me saaksime kindlaks teha, mis on need negatiivsed tegurid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist. ja praeguse kriisi tingimustes vajame me rohkem soolist võrdõiguslikkust, mitte vähem, aitäh. aitäh. mulle tundub, et rohkem keegi enam sõna ei soovi, vähemalt kõnelejate nimekirjas kedagi rohkem ei ole. hästi sellisel juhul äh, võime vaadata ajakava, muudatuste esitamise lõpptähtaeg on kahekümne neljas jaanuar kell kaksteist. me hääletame nende üle kaheteistkümnendal veebruaril ja siis märtsis Äh, uuesti ja aprillis läheb siis asi täiskogule ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja jällegi on tegemist proua Matera raportiga, annan sõna proua Klaasile. ja oh ja wieder darf ich für suur tänu ja selle raporti puhul ka siis asendan mina proua äh, Materat meie oma arvamuses äh, kutsume naiskomisjonina üles juhtivat komisjoni, eelarve kontrolli komisjoni kaasama sooküsimused kõikidesse Euroopa poliitika valdkondadesse. seda me siis oma seadusandlikus resolutsioonis ka nõuame. me tahaksime, et et ähm, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut jääks ähm, Euroopa institutsioonilisse struktuuri. proua Matera viitab, ähm, et äh, seitse koma seitse miljonit eurot on selle instituudi iga-aastane äh, kulueelarve ja see vastab äh, ka täiesti plaanitule rahul võib olla ka sellega, et Euroopa Kontrollikoda tegi hiljuti avalduse, kus nad ütlevad, et instituut on teinud edusamme kahe tuhande üheteistkümnendast aastast vahendite ülekandmisel kahe tuhande kaheteistkümnendasse aastasse ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raamatupidamise aruanne on esitatud ja see on äh, heaks kiidetud ja seadustele vastavaks äh, viiendas lõigus ütleme me, et äh, soolise võrdõiguslikkuse instituut peab tagama selle, et nende hankeplaanid ja töökava äh, vajab veel seiramist ja parandamist. kaheksandas lõikes äh, selles arvamuses me viitame instituudi peamistele tegevustele, nii nagu on kirjas nende aruandes, tegevusaruandes, ja seal on märgitud seda, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on nad muuhulgas kaks raportit avastanud, äh, esitanud kõigepealt siis ähm, naised ja kliimamuutused ja siis äh, naiste olukord kliimakonfliktides, äh, vabandust, konfliktisituatsioonides ja see vastab ka Euroopa Liidu rõhuasetusele. praeguse info valguses võib äh, anda siis äh, e-, eelarve täitmisele heakskiidu Euroopa Soolisele Võrdõiguslikkuse Instituudile ja ka direktori tegevusele võib anda heakskiidu. suur tänu ja nüüd on võimalus kolleegidele võtta sõna ja proua Morva võtab sõna. ma vabandan nüüd oma ignorantsuse pärast, aga miski asi jäi mul kahe silma vahele. Nad saavad seitse koma seitse miljonit eurot aastas ja mis nad siis veel teevad peale selle kahe raporti? Te ütlesite, et nad kirjutasid kaks aruannet. mind üldiselt huvitab, mis on need tegelikud tulemused sellele rahale, mis on Euroopa Liidus kulutatud? mida see tegelikult tegelike naiste tegelikule elule öö, omab? kui me räägime näiteks vägivallaga vastu võit- vägivalla vastu võitlemisest siis minu koduriigis ungaris ei ole mitte mingisugust institutsionaalset raamistikku raha kulutatakse euroopa liidus palju selliste asjade peale aga naised euroopas ei näe mingeid tulemusi nii et ma tahaksin sellest asjast aru saada arvudest ma sain aru seitse koma seitse miljonit aastas ja siis sain aru et nendel on kaks äh, raportit mille nad on esitanud mis siis ülejäänud ka sai proua Klaus, jah, suur tänu ka selle kriitilise märkuse eest minu meelest on täiesti õige see, et me selliseid kriitilisi küsimusi esitame ja ma paluksin, et kolleegid vaataksid, mis seal raportis detailselt on kirjas ja esitaksid omapoolseid muudatusettepanekuid, see on võimalus meil teha enamuse otsus et äh, Euroopa Parlament toetab Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituuti, see oli poliitiline otsus, mille me langetasime. loomulikult on äh, valdkondi, kus nad võiksid oma tööd kindlasti ka parandada ja eelarve võiks äh, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi kaasabiga võiks rohkem ilmselt panustada soolise võrdõiguslikkuse tagamisele Euroopa Liidus aga kolleegil on õigus, me peame olema väga kriitilised äh, Sooinstituudi tegevuse suhtes. ja ma kutsuksin äh, kolleege olema ka kriitiliselt äh, mõtlevad. mina ei taha siin kaitsta seda instituuti. on võib-olla ka teisi võimalusi, kuidas saada kokkupuude instituudi juhtkonnaga, isegi meie komisjoni tasandil, et meil oleks nendega äh, võimalus ka näost näkku kohtuda. ja eks meie ülesanne on survet avaldada ka sellele, mida see instituut hakkab tegema tulevikus, aga praegu me räägime siis ainult eelarvest ja eelarvele heakskiidu andmisest. Jär-, enne kui annan sõna järgmisele kom-, kolleegile, siis ma ütlen, et järgmisel kohtumisel, kuhu me oleme kutsunud äh, instituudi esinema, räägivad nad oma tööst. täna me räägime sinna, täna pärastlõunal on tulemas nende ekspertkogu siia ja nemad räägivad siis ise juba, millisena nad näevad oma instituudi tööd ja siis juba järgmisel kohtumisel on see juhtkond siin ja üle aasta käime me neil ka külas ja loomulikult meil on äh, paigas nendega väga head äh, suhted ja me oleme rääkinud kõikide nende tegevusest, aga proua Kurmai saab sõna. suur tänu, kõigepealt ma arvan, et te peaksite käima seal instituudis ise, siis äh, saate aimu, mis seal tehakse, mina käisin seal mm, Leedu eesistumise alguses ja nad äh, tegelikult teevad ära palju rohkem, kui keegi meist siin saalis võiks arvata. teiseks, nendel on tohutu andmebaas äh, soouuringute kohta, see on palju parem kui parlamendis näiteks ja äh, lisaks sellele nende meeskond on tilluke ja nad teevad ära väga palju. kui te loete seda aruannet nende tegevuse kohta ka eelmiste aastate kohta, siis te näete, kui palju neil on programme ja kui palju tegevusi nad on ette võtnud Äh, jah, äh, võib-olla see on äh, kõik normaalne sellistes instituutides, kus on palju inimesi, aga nendel on väga väike meeskond, lisaks sellele eelarvekärped ja ma arvan, et kui vaatate Soolise võrdõiguslikkuse instituudi veebilehekülge, siis te näete, et nende töö on tegelikult väga läbipaistev ja proua Langbach, nende direktor, on ähm, alati olnud valmis parlamendiga äh, rääkima, ta alati on valmis tegema parandusi oma töös aga Edith Bauer oli veel tollal meie delegatsioonis ja Brita Tomson, kes me käisime seal Leedus ja me olime tõesti väga üllatunud sellest, mida nad teevad. meie esimees oli selle delegatsiooni juht, nii et proua Morvai, minge ja vaadake, mis seal tehakse. Laslo Andor äh, käis seal instituudis ka samuti. probleem on aga olnud selles, et äh, volinik Redingul pole isegi olnud Leedu eesistumise ajal aega sinna minna. see loomulikult on problemaatiline, sellepärast et volinik Reding peaks ka teadma, mis seal toimub. aga ma arvan, et äh, küll ta tuleb, aga ma arvan, et direktriss peaks jääma oma ametisse, sellepärast et äh, ta on oma tööd väga hästi teinud. suur tänu, proua Morvai. suur tänu. ma kindlasti äh, kuulan täna huviga selle instituudi äh, tänast sõnavõttu pärastlõunal, aga ma tahaksin siiski rõhutada seitse koma seitse miljonit eurot aasta eelarve, see on kriisiaegadel päris palju raha ja öö, äh, selle rahaga võiks toetada väga paljusid naisettevõtjaid äh, selleks, et nende elu oleks äh, elu väärt. Äh, me peaksime ehitama üles meie infrastruktuuri koduvägivalla ohvritele ja nii edasi, me peaksime aru hakkama saama sellest, et võib-olla nende inimeste kõrvad, kes Euroopa Liidu institutsioonides ükskõik mis ametite, ametikohtadel äh, Äh, kas siis ei ole, on harjunud selliste summadega ja nende jaoks seitse koma seitse miljonit eurot on lihtsalt mingisugune selline arv, äh, aga me peame mõistma ju ometigi seda, et äh, selliseid summasid tuleb ikkagi õigustada ja kui te nüüd ütlete, et instituut kirjutas kaks aruannet, siis mulle tundub, et kui ma sellist asja hakkan toetama, siis ma vean sellega alt Euroopa naisi kes eh, Euroopas on eh, hädasti raha hädas, eh, nii et see on minu seisukoht, aitäh. suur tänu, härra Romeva järgmisena. suur tänu, härra esimees, ma teen lühidalt ja minu seisukoht on lihtne, eriti lühidalt teen sellepärast, et meil on tulemas arutelu selle kohta veel täna pärastlõunal, kuid tuletan kolleegidele meelde et üks soolise võrdõiguslikkuse probleeme praegu on see et meil ei ole piisavalt andmeid ja harmoneeritud andmeid ja äh, meil ei ole piisavalt konkreetseid andmeid selle kohta, mida liikmesriigid on teinud ja üks asi, mida see instituut teed, on see, et teeb, on see, et äh, nad on ühenduses liikmesriikidega ja, ja annavad omapoolset analüüsi selle kohta, kuidas poliitikaid rakendatakse, seda tööd ei tee mitte keegi teine ja see on vajalik töö ja sellepärast me neid ka toetame. ja seda see instituut peabki tegema ja kui nad rohkem ei tee siis see sellepärast et nendel ei ole lihtsalt võimalust rohkem muud teha neil ei ole inimesi ja me peaks olema väga ettevaatlikud nende kritiseerimisel me võitlesime selle asja eest väga palju ja kui meie komisjon ka seda instituuti ei toeta siis ma küll ei tea kes seda peaks toetama suur tänu ma panin iseennast ka kõnelejate nimekirja selle punkti juures. ma olen äh, olnud äh, soolise võrdsuse instituudi direktrissiga ühenduses mitu korda ja härra Romeval on täiesti õigus, üks probleem Euroopas võrdõiguslikkuse poliitikatega on see, et meil ei ole piisavalt andmeid ja statistikat selleks, et välja kujundada see, mida on vaja teha. Äh, jah, võib-olla see on igav, tundub teile see andmete jutt ja arvude jutt, aga kui andmeid ei ole ja kui meil ei ole viiteid selle kohta, et kus on lõhed soode vahel, siis me ei saa midagi teha nad teevad palju rohkem kui äh, paari äh, aruande kirjutamine. nõukogu ja komisjon on ära teinud väga suure töö ja aastal kaks tuhat kolmteist tõstatati üks küsimus, mis minu meelest on äärmiselt oluline, nimelt soolise võrdõiguslikkuse indeks. see indeks on äh, võrreldav erinevate liikmesriikide vahel erinevates valdkondades kiskendub see siis sellistele teemadele nagu tööturg, võimu tähtsus ja nii edasi ja väga selgelt tulevad välja, kus on erinevused sugude vahel ja kus äh, nad on võrdsed. see indeks, kui selle erinevad osad kõik kokku panna, annab väga hea võimaluse võrrelda erinevaid äh, riike, mina võin näiteks Rootsit võrrelda Taani ja Soomega ja süsteemi, kus ometigi süsteemid on üsna erinevad. ja see toob väga hästi välja selle, et äh, mis põhjusel näiteks Taanis ühes valdkonnas on asjad paremini kui, äh, kui Rootsis. see indeks äh, mõõdab seda, kui suur, no kui, kui te olete saanud sada indeksina, siis on mehed ja naised täiesti võrdsed ja siis võib näha keskmiseid sealt edasi kahekümne kaheksa liikmesriigi lõikes ja nii edasi. näete, et teil on näiteks koduriigis sada, keskmine Euroopa Liidus viiskümmend neli, noh, see on oluline, see viib aruteluni ja selle indeksi osas võib küll arutada ja on ka neid, kes seda kritiseerivad, aga see arutelu on oluline. see on suurepärane viis, kuidas võib äh, juurelda asja juurte üle mis on positiivne, on see, et meie järgmisel kohtumisel ähm, on instituudi direktriss äh, meie ees ja kõik saavad esitada küsimusi, asjasse puutuvaid küsimusi täpselt selle kohta, mida nad teevad ja mida oleks võimalik nende tegevuses muuta, nii et ma kutsuksin kõiki saadikuid sellele koht-, sellel kohtumisel osalema. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna selles punktis? kui ei, siis äh, veel natukene kuupäevadest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on keskpäeval, kahekümne neljandal jaanuaril, hääletame kaheteistkümnendal veebruaril ja täiskokku jõuab see aprillis, juhtivkomisjon ähm, enne seda siis. nüüd äh, enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, ma tahaksin öelda, et üks äh, meie komisjoni liikmetest on saanud lapse, see on hea ja tore uudis. kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis äh, äh, tütarlaps kaalus neli koma kolm kilogrammi, emal läheb väga hästi ja äh, õnnitlused siis proua äh, Kleevale. härra esimees küsib, kas tegemist on poeg- või tütarlapsega? tütarlapsega äh, Läheme nüüd edasi <laughs> päevakorrapunkti juurde number seitse. puudutab see naiste ja meeste vahelist võrdsust Euroopa Liidus aastal kaks tuhat kaksteist ja annan nüüd sõna raportöörile proua Zuberile, palun Eh, aitäh, härra esimees, tere hommikust kõigile. ennekõike lubage mul öelda. et minu arvates on olnud väga hea koostöö ja hea kompromissi vaim, mis on saatnud selle, seda tööd raportööriga ja see on olnud väga väärtuslik, meil on olnud võimalik töötada välja ühine seisukoht ja meie töö on olnud tõesti väga-väga viljakas. me oleme töötanud välja üle kahekümne kompromissi ja oleme nende osas kokkuleppele jõudnud, nii et minu arvates on see kõik olnud suurepärane ning äh, mulle tundub, et äh, enamus või peaaegu kõik äh, nendest kompromissidest on saanud fraktsioonides ka heakskiidu Need kompromissid keskendusid paarile kes-, võtmeküsimusele. kõigepealt majandusolukorra analüüs mitte ainult majanduslik olukord, aga ka poliitiline olukord ja selle hindamine ning kuidas see olukord mõjutab naisi just eriti. olukord on viinud selleni, et olukorrad on väga ebavõrdsed, naiste ja meeste vahel ei ole võrdsust ja tasakaalu, meil on siin väikesed äh, erisused arvamustes selles osas, kuidas selline majanduslik olukord naisi on mõjutanud. ning samuti eh, selles osas, kui suures osas majanduslik olukord mõjutab naiste ja meeste vahelist võrdsust, kuid eh, poliitilised meetmed, mis on võetud vastu selleks, et võidelda majanduskriisiga on mõjutanud väga suuresti meeste ja naiste vahelist äh, võrdsust. sooline võrdõiguslikkus on astunud paar sammu nüüd tagasi. oleme saanud kokkuleppe majanduslikust, majanduslikes teemades, äh, tööhõive küsimuses ja äh, ka selles, et naiste ja meeste vahelis-, vahel on väga suured erisused töötingimustes. Nende palgad on erinevad seal ei ole võrdsust ja tasakaalu, samuti sotsiaalkindlustusele ja toetustele ei ole võrdne ligipääs. on ka teisi kompromisse, mis on seotud naistevastase vägivallaga, naistega seotud inimkaubandusega ja siin on veel mõningaid muudatusettepanekuid, mis puudutavad kvoote oli vist üks muudatusettepanek ka veel, mis tegeles sellega, milline see on naiste ebastabiilse äh, töösuhetega seotud küsimused ning me oleme suutnud neid üle kolmesaja muudatusettepaneku vähendada siis väga-väga suures osas tahaksin osutada sellele, et hääletusnimekirja soovitused minu poolt on sellised, et enamus muudatusettepanekuid on minu poolt saanud heakskiidu, seal on pluss, hääletame nende poolt, on kaks või kolm punkti, mille puhul meil on natukene kahtlusi ja ma jätan valiku liikmetele ja ma osutan nüüd, millised nad on sada seitsekümmend, nimelt on üks nendest proua Pereselt. meil on siin eriarvamus äh, sisu osas. meie ettepanek siis töö, töölepingute kohta on järgnevad iga alaline töökoht peaks äh, tähendama ka seda, et on korralik äh, ja kindel leping. proua Peeres soovib, et kõik lepingud, kõik töölepingud tähendaksid ka konkreetset tööd. meie leiame et sellised suundumused on väga positiivsed, kuid kui me vaatame tegelikkusele näkku, siis töö peabki tähendama tegelikku tööd. seal on teatud spetsiifikad, see on seotud ka palga suurusega on osad töökohad, mis vajavad äh, selliseid tööoskusi, mis on pigem ajutised ja on teised sellised töökohad, kus on vaja alalist äh, töökohta. nii et me ähm, peaksime kokkuleppele siin saama proua Peresiga või siis sotsiaaldemokraatidega laiemas mõttes. nüüd äh, selgituseks kvootidega seotud äh, kompromisside kohta, et siin mingit segadust ei tekiks? ja ka siis ettevõtete nõukogudesse kuuluvate naiste osas, siis mis puudutab kvoote. tuletan teile meelde, et äh, ma ei julgusta siin poolt hääletama teid sugugi mitte, äh, sellepärast et äh, meie poliitiline suund on alati vaadanud väga kriitiliselt kvoote. meie arvates ei ole niimoodi võimalik tegelikult lahendada sisulisi küsimusi, mis lõpuks viivad siis naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuseni. selline on minu seisukoht. ja minu, ainult minu isiklikult, äh, minu seisukoht, võib-olla väga paljud minu fraktsioonist ei ole sellega üldse nõus minu fraktsioon hääletab ilmselt äh, teistmoodi. ja me ei hääleta fraktsioonis sugugi ühtemoodi. ma kordan, see on minu isiklik arvamus. minu kui Euroopa Parlamendi liikme. ning lisaks ma pean ütlema, et äh, see ongi peamine punkt, mis, äh, mis siis on selline Mm, vastuoluline ja mis on seotud äh, soolis-. nii, kuhu ma jõuda tahan? meil on teatud teemade puhul väga suured erimeelsused, kuid äh, peamine selline poliitiliste küsimuste kogumik on äh, selline, mille osas me oleme suures osas ka kokkuleppele saanud. ma tahaksin tänada kõiki, kes on mind toetanud ja kes on tööle kaasa aidanud. me oleme saanud tegelikult ju väga hästi kompromissettepanekud välja töötada. ning äh, minu arvates on nagu töö väga hea olnud fraktsioonide vahel, variraportöörid on hästi töötanud. Angela sekretäriaadist ma tahaksin teda tänada tõhusa töö eest, sest tänu sellele me oleme jõudnud sinna, kus me praegu oleme. aitäh. nüüd äh, sõna liikmetele. proua Hänibal, palun. kes asendab proua Kekost? aitäh, aitäh, esimees. jah, Kleva Kekuši poolt tahaksin ma ütelda järgnevat, et ma õnnitlen teda siis on ka omalt poolt, tahaksin õnnitleda lapse sünni puhul ja see on suurepärane uudis ja me kõik peaksime saatma oma poolt õnnitlused talle. nii et eh, proua Kleva Kekuš õnnitleb kõigepealt raportööri hea töö eest. ta leiab, et kõik peamised punktid on muudatusettepanekutes kajastatud ja samuti ka kompromissettepanekutes. proua Kleva Kekus toetab täielikult neid muudatusettepanekuid, mis eh, keskenduvad sellele, kuidas säästumeetmed on mõjutanud naiste olukorda tööjõuturul. praegu on veel väga suur ebavõrdsus eh, tööjõuturul, aga me ei ole tegelikult eh, rääkinud pensionites ning samuti töö ja pereelu ühildamine on väga suureks äh, väljakutseks, naised peavad sellega, äh, selle üle pead murdma. meil on vaja siia rohkem standardeid. Noor-, noortele naistele peab olema rohkem võimalusi, et nad saaksid leida oma koha tööjõuturul ja saad, saaksid karjääri teha ning samuti äh, täiskohaga töötamine peaks olema neile tagatud ning ka alalised töölepingud. proua Kleekuš, Keekuš osutab ka sellele, mil-, kui oluline on naistevastane vägivald, see suurendab samuti naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust. ning mina tahaksin omalt poolt paar kommentaari lisada tööd ja, ja töölepingutega seotud kindlustunne, millest raportöör on siin rääkinud ja ta on rääkinud äh, siis tema on öelnud oma seisukohad välja, mina oma fraktsiooni poolt muidugi tahaksin, et kõigil oleksid kindlad töölepingud, sest kui me seda ei tee, siis võime jõuda kes teab kuhu. mina tahaksin seda punkti toetada, nii et siis juhatustes äh, naiste osalemine kvootide kaudu, sellest on ka juba räägitud ning me oleme seda ka toetanud ning mina olen väga kindlal seisukohal äh, selles osas, ma olen nõus raportööriga küll, et äh, niimoodi me ei saa lahendatud äh, ebavõrdsusega seotud põhiprobleeme, aga see võiks olla mm, väljapääs, sest kui äh, Äh, naised saavad ligipääsu äh, juhtkohtadele, siis see võib avada tee jälle järgmistele võimalustele ja äh, teie koduriigis, härra esimees, on see ju osutunud tõeks, seal on ju kvoodid olemas ja praegu parlamendis on rohkem naisi kui mehi isegi, nii et see kõik on toimunud, toiminud ja tulemused olnud käegakatsutavad. nii et ka meie tahaksime näha seda, et kogu, kui Euroopa Liidus oleksid samasugused tingimused tänu sellele tööle, mis meie siin Euroopa Parlamendis teeme. aitäh. proua Bilbao Barandika, palun. aitäh, härra esimees. ennekõike tahaksin tänada raportööri äh, tubli töö eest, mis on viinud selle raporti koostamiseni ja samuti ka kompromissettepanekute väljatöötamise eest. meie fraktsioon toetab neid kompromisse, selliseid, nagu on siin selle nädala sees äh, teemaks olnud, nagu me juba esialgses arutelus osutasime siis äh, eelnõu äh, keskendub äh, pigem just majanduslikule vaatenurgale ja nagu meie asjalgu juba osutasime, siis meie muudatusettepanekud on seatud peamiselt sellega, kuidas riiklikud poliitikad saavad kaasa aidata sellele, et naiste naiste panus oleks ähm, avalikkusele rohkem äh, teadvustatud. kõik riigi eelarved peaksid seda arvesse võtma ja väärtustama naiste osa, sest äh, naised annavad oma suure panuse majanduse edendamisse. me ei jõua võrdõiguslikkuseni, kui meil ei ole paindlikku tööaja võimalust, nii et äh, kõikide perekondade tegelikkus saaks olla arvesse võetud. lisaks sellele on meil vaja kaasata naised otsuse tegemise protsessi kõikides riiklikes poliitikates. siin ei ole tegemus, tegemist ainult õiglusega, vaid ka konkurentsiga, konkurentsivõimega aina rohkem aruandeid osutavad seda, et naiste osalus tööjõuturul ja eriti just sellistes äh, traditsiooniliselt maskuliinsetes alades viib suurema tootmiseni, suurema loomingulisuseni ja üldises mõttes võib öelda, et äh, kogu finantsolukorra paranemiseni erinevates ettevõtetes ning seemoodi on meil võimalik tulla välja positiivse ettepanekuteni, mis viivad heade lahendusteni. me ei saa ebavõrdsusega jõuda mitte kusagile, kui me jääme stereotüüpidesse kinni. see kehtib siin Euroopa Parlamendis, kuidas inimesed kasutavad keelt, need kujundid, mida me näeme pildid, mida me näeme, kõik see, need stere-, stereotüübid peavad äh, muutuma ja me peame kõiki neid läbivaid küsimusi arvesse võtma. nii et eile töötasime välja kompromissid, kvoodid. kakskümmend aastat tagasi, ma pean tunnistama, ei, toetasin ma kvoote ta ei toetanud kvoote, kuid aja jooksul olen ma jõudnud järjekor-, järelduseni, et jah, see võib kaasa aidata. ma rääkisin ühe prantsuse kolleegiga, ta küsis, milleks teil kvoote vaja on ja mina ütlesin, et vaadake, mina tahan, et meil oleksid kvoodid selleks, et me saaksime teha sama palju vigu, kui mehed teevad. aitäh. proua Delvaux, palun aitäh! Äh, tahaksin tänada raportööri selle valmisoleku eest leida kompromiss. me ei toeta küll päris kõike, aga me peame tunnistama, et töö oli tõesti konstruktiivne, näiteks mis puudutab äh, kvoote, seksuaal- ja reproduktiivset tervishoidu Äh, rahvapartei ja mina oleme esitanud peaaegu poole muudatusettepanekutest ja me tahame tõesti, me tunnistame, et raportööril ei olnud võib-olla väga lihtne äh, kompromisse välja töötada, aga me sooviksime, et see dokument, mis meile esitatakse, oleks suhteliselt üldine ja arvestaks ka kriisi ja säästumeetmetega, äh, kõigiks nendest tulevate tingimustega ja äh, võib-olla mõnikord ei ole asjad päris hästi tasakaalus Äh, meil on ikkagi siin äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja me peame arvestama nende erinevustega, mis sellest kõigest tuleneb. Äh, mis puudutab nüüd neid ebakindlaid töölepinguid, mis naistel on, siis on meie jaoks väga oluline rõhutada ka, et osalise ajaga töötamine võib olla ka vabatahtlik ja tööandja peab tagama võimaluse paindlikuks tööajaks Äh, ja ärgem unustagem, et äh, väga paljud naised töötavad ka erasektoris. niisiis ähm, ähm, ähm, mõningad äh, muudatusettepanekud on meie fraktsiooni arvates endiselt veel liiga ideoloogilised ning me peame arvestama loomulikult tööturu ja kõige teie, teise, teiste aspektidega, ärgem unustagem, et me räägime siiski ebavõrdsusest või võrdsusest aastal kaks tuhat kaksteist. Ehm, me peaksime hoolitsema selle eest, et Euroopa direktiivid, mis puudutavad naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust, leiaksid korralikku kohaldamist kõigis liikmesriikides. praegune olukord ei ole alati vastuvõetav eh, ja Äh, on selge, et väga paljudes liikmesriikides naiste palgad on madalamad kui meestel, äh, aga ärgem unustagem, et aastal kaks tuhat kaksteist oli siiski majanduskriis veel ja me ei saa selle põhjal teha väga laiapõhjalisi üldistusi, äh, väga paljud probleemid, meeste, ebavõrdsus meeste ja naiste vahel on otseselt kriisiga seotud, seotud sellega, millistes sektorites nad töötasid ja kuidas kriis neid sektoreid mõjutas nii et, et meil oleks siin vaja sisse tuua teatud täpsustused selles osas, kuidas kriis asju mõjutas. Ähm, niisiis, kui me räägime siin äh, igasugustest struktuurilistest põhjustest, miks naised on tööturul nõrgemas positsioonis, äh, siis siin oleks täpselt samuti vaja täpsustusi me peaksime juhtima tähelepanu ka äh, nendele sektoritele, kus naised on näiteks alaesindatud ning eh, me peaksime pöörama tähelepanu ka eh, noortele eh, ja kutsuma liikmesriike üles rakendama meetmeid, mis tagaksid sellele, et selle, et noortel naistel oleks võimalik saada samasugust haridust nagu meestel, mis praegu alati nii ei ole ja samuti tuleks töövõtjaid üles kutsuda rohkem ära kasutama naiste potentsiaali me peaksime eh, aitama naistel saavutada just eh, kontakte näiteks eh, tööstussektori ja teiste selliste sektoritega. meie muudatusettepanekud rõhutavad ka seda, kuivõrd oluline on rakendada konkreetseid meetmeid, mis kutsuvad mehi ja naisi olema võrdsemad nii tööelus kui ka pereelus Äh, samuti äh, lastehooldusasutuste äh, loomist ning samuti peaksid selle, sellele rohkem tähelepanu pöörama tööandjad ja ettevõtted ja ma tean, et liikmesriikide seisukohad on Äh, äh, erinevatel seisukohtadel selle osas, aga võib-olla peaks looma sellise äh, hooldusteenuse või pereliikme hooldaja ametikoha. Ähm, sellepärast, et tihtipeale selle, selle, nende ülesannetega on seotud naised ja see võimaldaks nagu nende positsiooni ühiskonnas natukenegi legitimiseerida ja samuti peaks arvestama sellega, et need naised, kes hoolitsevad näiteks puuetega laste eest, on eriti kaitsetus olukorras ja nemad vääriksid ka erilist tähelepanu. mis puudutab stereotüüpe, siis meie Rahvaparteis oleme liikmesriike kutsunud üles töötama välja programme, mis äh, aitaksid tõsta inimeste teadlikkust stereotüüpidest ja, ja võidelda nende vastu, näiteks selle, nende stereotüüpide vastu, kuidas naisi meedias kujutatakse. ja ma arvan, et me äh, peaksime sellega arvestama ka pidades silmas eelseisvaid Euroopa Parlamendi valimisi. me peaksime ära kasutama võima, äh, võimalusi, mis äh, eelseisvad valimised meile annavad, et näiteks tulevises Euroopa Komisjonis oleks ka naised paremini esindatud. ning me oleme siis esitanud väga palju äh, Äh, muudatusettepanekuid, mis puudutavad võitlust naistevastase vägivalla vastu äh, ja ma arvan, et kuue, kahe tuhande kuueteistkümnes aasta peaks olema naistevastase vägivalla vastu võitlemise aasta ning äh, siin mõned inimesed suhtusid skeptiliselt kvootidesse, vaadake, kuidas asi toimib Belgias, siin toimivad asjad väga hästi, te võite vaadata, millised on arvud, nii et vähemalt Belgias asi toimib. niisiis Äh, äh, lõpetaksin sellega oma ülevaate, aitäh! Eh, aitäh, tahaksin nüüd teada, kas keegi komisjon, kas komisjon soovib oma seisukohta meile avaldada, te ei pea ju seda tegema. nüüd annan siis sõna tagasi proua raportöörile, palun. aitäh, esimees nüüd, kui ma esitlesin seda projekti eelnõud, siis ma juba ütlesin, et äh, siin on keskendutud põhi, keskendutud põhiliselt majanduslikele aspektidele. ja et justkui majanduslikud näitajad äh, on mõjutanud väga palju seda olukorda, milles me praegu oleme. kuid äh, ma just ütlesin ka, et, et me peaksime rohkem keskenduma hindamisele. Euroopa Komisjon äh, on samuti oma seisukoha välja öelnud äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, meeste ja naiste võrdsuse kohta. ja ka see seisukoht on keskendunud rohkem majanduslikele aspektidele ja see ei ole ainult minu seisukoht, vaid ka komisjoni seisukoht järelikult majanduse mõju või tähtsust eh, on rõhutatud liiga palju. minu arvates need majanduslikud aspektid siin raportis eh, näitab seda, kuidas eh, või peegeldab seda, milline on komisjoni seisukoht ja see kõik tuleneb nendest arvnäitajatest, mis meil on üks teine aspekt, mis minu arvates on väga oluline, mida peaks natuke selgitama. ja see on poleemika, mis meil on toimunud osalise tööajaga seotult. peab arvesse võtma siis, et kas inimesed tahavad vabatahtlikult olla osalise tööajaga tööl või mitte, kas see on peale sunnitud neile võtame arvesse neid raskusi, mille ees naised seisavad praegusel ajajärgul. tööandjad peaksid äh, samuti kohanema või võtma arvesse neid raskusi, milles naised on, millised on need äh, naiste raskused. meie jaoks on oluline see, et me rõhutaksime rohkem seda vabatahtlikkuse aspekti tööga seotult. sest kui me seda ei tee, siis on risk siin, et selline naiste vajadusega seotud aspekt äh, muutub vahendiks omaette, üks teine väga oluline aspekt. kuidas saada rohkem kasu naiste jaoks võib-olla ma olen seotud oma koduriigi olukorraga ja, ja nimelt sellega, et ajutised äh, lepi-, töölepingud on enamasti just naistel, see on minu koduriigi tegelikkus. Need on siis lepingud, mille, mille järgi palk on kakssada, kolmsada eurot, millega naised peavad nõus olema, sest neil mingit alternatiivi ei ole mõistagi ei ole niimoodi võimalik mingisugust majanduslikku sõltumatust või, või autonoomsust äh, saavutada ja see on punkt, mis mulle väga suurt äh, muret teeb. nii et jah, tööaja paindlikkus peab olema võimalik ja osalise tööajaga töötamine peab olema võimalik, äh, aga see peab käima käsikäes naiste tegelike vajadustega ma ei hakka nüüd äh, sellise poleemikat, äh, seda poleemikat siin praegu just õhutama, aga minu arvates on oru-, oluline ütelda, naised, kes on ise vastutavatel kohtadel, ei peaks jääma ebavõrdsesse olukorda ja ja sama puudutab äh, ka neid, kes äh, on üle võtnud hooldamiskohustuse, neid ei tohi äh, sugugi karistada. muudatusettepaneku sisu ei ole sugugi neid karistada. ma ei taha, et naisi, kes otsustavad hooldamiskohustuse üle võtta, ei diskrimineeritaks. Nad annavad ju väga väärtuslikku abi ja selle eest ei tohi neid diskrimineerida, sest et äh, praegu meie süs-, äh, ühiskonnad ei suuda pakkuda piisavalt sotsiaalset toetust, meil ei ole piisavalt toetust pakkuda peredele, nii et äh, sellega ma lõpetan, suur tänu. suur tänu. ja hääletame me selles osas homme, homme hommikul. ja ja ilmselt jõuab see asi täiskokku märtsikuus. hääletus äh, kujuneb homme ilmselt pikaks, aga seda põnevam näha, milline on lõpptulemus. ja nüüd me võime edasi minna, äh, päevakorrapunkti juurde on number äh, üheksa, seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja annan sõna proua Hannipoolile. aitäh mul on äh, väga hea meel ja mul on väga suur au, et äh, mul on võimalus seda raportit teile tutvustada. tegemist on teemaga, mis minu arvates on väga oluline ja muutub üha olulisemaks kogu Euroopa Liidus. Äh, prostitutsioon ja seksuaalne ärakasutamine on naistega väga tihedalt seotud, sellepärast et valdav enamus neid, kes prostitutsiooni vallas töötavad, kes prostituutidena töötavad, on naised, üheksakümmend üheksa protsenti niisiis, tegemist on tõesti väga ajakohase ja pakilise teemaga meie komisjoni jaoks ja nagu ma ütlesin, mul on väga hea meel, et saan seda raportit teile tutvustada ning ma loodan, et me võtame selle raporti vastu, et see raport jõuab liikmesriikideni ning paneb liikmesriike läbi vaatama oma poliitikat ja seadusi, mis neil juba on. prostitutsioon on oma olemuselt äh, soolise võrdsuse vastu, tegemist on ebavõrdse suhtega, kus mehed saavad osta naiste kehasid ja kuigi inimesed ütlevad, et prostitutsioon on maailma üks vanimaid elukutseid ja on olnud juba tuhandeid aastaid, ei ole mingit põhjust, miks see elukutse peab veel tuhat aastat püsima äh, oma põhiolemuselt on prostitutsioon naiste olemuse vastu ja seda ma rõhutan ka oma raportis ma ei ole nii idealistlik, et uskuda, et me saame homme või paari aasta pärast prostitutsioonile lõpu teha, aga ma usun, et me saame kasutusele võtta meetmed, mis vähendavad prostitutsiooni ja kogu kriminaalset tegevust, mis sellega kaasneb ja just nimelt seda ma oma raportiga üritangi saavutada Euroopa Komisjon on öelnud ja ma tsiteerin ka komisjoni oma raportis, nimelt äh, ebavõrdsus meeste ja naiste vahel rikub põhiõigusi ja pro prostitutsioon teeb just nimelt seda. prostitutsioon laiemas mõttes on suunatud inimväärikuse vastu. aga nagu me siin komisjonis kõik väga hästi teame, on lähenemisviise prostitutsioonile rohkem kui üks ning äh, põhimõtteliselt on kaks filosoofilist lähenemist. üks, mida mina juba olen siin äh, esitanud ähm, äh, ja millele minu arvates me peaksime oma töös tuginema, nimelt see, et prostitutsioon on naiste väärikust rikkuv ja inimõiguste vastane ning äh, samuti äh, eksisteerib teine seisukoht, äh, nimelt et naistel peaks olema vabadus teha oma kehaga, mida nad iganes soovivad. aga mina isiklikult ei usu, et naised hakkavad prostitutsio-, prostituutideks sellepärast, et nad seda soovivad ma olen äh, sellel teemal inimestega väga palju kõnelenud. Äh, tänapäeval on äh, inimkaubandus Euroopas väga laialt levinud. komisjon omab andmeid, mis viitavad sellele ja ma tean, et andmeid selles valdkonnas on üsna raske saada, aga komisjoni andmed viitavad sellele et, et kaheksakümmend protsenti nendest, kes prostituutidena Euroopa Liidus töötavad, on inimkaubanduse ohvrid samuti on prostitutsiooni taga organiseeritud kuritegelikud jõud ning tulud, mida äh, kurjategijad prostitutsioonist saavad, jäävad alla ainult narkootikumidega kaubitsemisest saadavatele tuludele. nii et, et tegemist on suure kuritegeliku tegevusega ja see toimub ka nendes riikides, kus prostitutsioon on legaliseeritud. prostitutsiooni legaliseerimine ei tee lõppu nendele kuritegudele, mis prostitutsiooni taga on ja näiteks Hollandis ja Saksamaal, kus prostitutsioon on legaalne, on seda isegi rohkem ja seega on ka rohkem kuritegevust jah, legaalne on ta siis, nagu ma ütlesin, Hollandis, Saksamaal ja ka Kreekas teistes Euroopa riikides see ei ole legaalne ja karistatakse naisi, näiteks Ühendkuningriigis on asjad niimoodi, kus prostitutsioon iseenesest ei ole ebaseaduslik, aga enesemüügiks pakkumine on äh, kuritegu ja samuti äh, on lõbumajapidamine kuritegu ja sama kehtib ka Iirimaal ja on ka teisi Euroopa riike, kus äh, kehtivad samasugused seadused, mille alusel siis karistatakse naisi. Nad ei ole siis mitte üksnes ohvrid, vaid ka need, keda karistatakse teine mudel, mis äh, üha rohkem toetust leiab, on mudel, mis äh, kehtib Rootsis, Norras ja Islandil, kus siis seksuaalteenuste ostja on see, keda karistatakse mehed on need, kes naisi ostavad, mehed on need, kes kuriteo toime panevad ning mina isiklikult arvan ja ma panin selle ka oma raportisse sisse, et just nimelt seda teed tuleb meil minna. Rootsist on meil väga konkreetseid tõendeid selle kohta, et selline lähenemine on prostitutsiooni vähenenud, vähendanud ja on muutnud ka suhtumist naiste osas. noored mehed ja naised äh, Rootsis näevad prostitutsiooni kui midagi sellist, millega nad ei soovi seotud olla, nad on selle vastu. nii et, et äh, sellel mudelil on üsna palju positiivseid aspekte ja muide huvitav, kui Prantsusmaal, kus olukord oli väga sarnane Ühendkuningriigiga ja endiselt on, praegu äh, parlamendis arutatakse seadusi Äh, äh, need on, äh, ei ole küll veel senatist läbi läinud, aga nende seadustega tahaks siis sisse viia Rootsi mudel ja kriminaliseerida seksuaalteenuste ostmine, ostmine nii et, et näib, et see mudel leiab üha rohkem toetust Euroopa Liidus ja ma arvan, et me peaksime võib-olla vaatama rohkem ka seda, miks naised prostituutideks hakkavad. nagu ma enne ütlesin, ma ei usu, et tegemist on vaba valikuga mina isiklikult arvan, et on äh, vaatamata äh, sellele, mida seksuaaltöötajate lobi ütleb, on väga vähe neid naisi, kes selle karjääri vabatahtlikult valivad. ja jällegi on äh, selles valdkonnas üsna palju andmeid üle, üle kaheksakümne protsendi nendest, kes prostituutidena töötavad, on vägivalla ohvrid, nad on kannatanud vägistamise, verepilastuse, pedofiilia all Äh, paljud hakkavad prostituutideks majanduslikel põhjustel ja on üsna palju tõendeid, mis viitavad sellele, et majanduslangus on äh, prostitutsiooni mõjutanud ja kui inimene hakkab prostituudiks sellepärast, et ta on olnud seksuaalse vägivalla ohver või sellepärast, et tal lihtsalt ei ole mingit muud võimalust ennast ja oma peret elatada, siis ei ole tegemist vaba valikuga ei ole niimoodi, et inimene lihtsalt ütleb, et vot seda tööd ma tahangi teha. prostitutsioon ei ole äh, lihtsalt üks töö nagu kõik teised. Äh, on inimesi, kes niimoodi arvavad, aga mina ei saa sellisest suhtumisest aru. ma ei usu, et äh, mitte ükski naine, kes meil siin komisjonis istub, ütleks vabatahtlikult, jah, ma tahan hakata prostitutsiooniks, see on see, millest ma unistan ja, ja kui keegi tõesti nii arvab, siis ta võib mulle seda öelda ja eraviisiliselt, kui ta kõigi ees ei taha seda öelda. tegemist on tõesti väga tõsise probleemiga, mis puudutab naisi ja mis on oluline soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt. raportis öeldakse, et liikmesriigid peaksid vaatama eh, Rootsi mudelit ja valima selle. ning mina loodan, et te saate seda raportit toetada mul on olnud äh, variraportööridega väga kasulikud arutelud ja kõik te leiate, äh, et me oleme lähenenud asjale õigesti ja ma arvan, et me oleme nüüd jõudnud raportini, äh, mis on selline, mida saame kõik toetada, sest nagu ma ütlesin, tegemist on naiste jaoks väga olulise teemaga kogu Euroopa Liidus. aitäh! ja nüüd alustame siis sõnavõttudega. Äh, proua Oviir, palun. My micro? Ah, it's working. Uh, thank you, Mr. President. Uh, aitäh. Et täna üle hulga aja on ka eestikeelne tõlge et ma saan ennast selgemini väljendada ja mõte võib liikuda ka jutu käigus mitte ei pea eh, komistama oma eh, väljendites mis mul inglise keeles ei ole mitte alati väga täpsed. Eh, ma tänan proua honeyballi selle suure töö eest ja samas tahan tänada ka kõiki kes parandusettepanekuid tegid sest näha on et oleme me prostitutsiooni suhtumises oma keha müümises või õigemini selle keha ostmises ühel meelel. E, nii nagu ühiskonnas on ka meie parandusettepanekutes e, kaks lähenemisviisi. ma ei korda üle põhjustest ja nii edasi sest selles on raportis ja proua honeywell rääkis sellest ka aga peatuksin võib-olla ainult selles kahes lähenemisviisis üks toetab seksiostu keelustamist see lähenemisviis on valdav võib öelda huumoriga pooleks et lähtutud on nii levinud euroopa liidus kui turumajanduslikus riigis eh, toimivast turu põhimõttest pole nõudlust ei saa olla ka pakkumist. Eh, rootsi näide on meil siin heaks eeskujuks. Eh, teine lähenemine toetab naise tekstis on palju ka sõna tütarlaps eh, vaba õigust oma kehale. jällegi ma ei peatu siinjuures nendel põhjustel miks eh, täna prostituutidena töötavatest naistest ja tütarlastest endale sellisel viisil leiba eh, teenivad aga nende analüüside ja uuringute põhjal on ju selge et naise vaba tahtega või naudingulist tegevuse või naudingulise tegevusega pole siin üldjuhul tegemist. ja nendele poliitikutele kes toetavad naise keha ekspluateerimist eh, tahan ma rõhutada et vabal tahtel seksimist arutletav raport üheski oma sättes ju ei keelusta. selle asemel et nõuda põhjendusi seksi ostmise keelustamisele pööraks ma küsimuse tagurpidi me vajame põhjendusi miks me seda peame lubama miks me seda peame heaks kiitma kõigi selle kaasnevate nähtustega eh, organiseeritud kuritegevuseni välja. mina olen veendunud et keeld osta prostituudilt seksi vähendaks inimkaubanduse vähendamise teel nii isiklikku kui ka ühiskondlikku kahju prostitutsiooni kadumine ühiskonnast ei kahjusta aga tegelikult kedagi shadowna toetan ma ettepanekuid millised liiguvad eh, prostitutsiooniteenuse ostja kriminaliseerimise suunal aga siin üks tehniline märkus mis tegelikult taandub sisule eh, raportis ja parandusettepanekutes on läbisegi eh, mõisted tütarlaps parandusettepanekutena sealjuures ka mina ise tõin sisse mõiste alaealine. Eh, mis on tütarlaps girls? tegelikult vast mõeldakse siin need kes kasutavad väljendit tütarlaps alaealist ja ma arvan et me ei peaks kartma ütlema ühiskonnale välja et alaealiste puhul on see absoluutselt lubamatu tütarlaps ei ole juriidiline termin kas siin mõeldakse üheksateist kuni kakskümmend üks sest on ju ka ettepanekuid et kahekümne alla kahekümne ühe aastastele keelustada ma arvan et selgust ja ja äh, mõistmist peaksime terminite ühtlustamise teel tooma ja vast on raportööril võimalik siin terminoloogia ühtlustada üro lapse õiguste kaitse räägib ju ka laps on alla on alaealine no võibolla laps ühiskonnas mõeldakse kaheteistaastast kümneaastast mis iganes sõna alaealine on juriidiliselt konkreetne termin oma konkreetse sisuga aitäh ma siinjuures lõpetaks suur tänu ma tahaksin äh, vastata ühele asjale kohe, proua Oviir. ma sain äh, hiljuti teada, et erinevad liikmesriigid äh, defineerivad lapsi ja tütarlapsi erinevalt. Rootsi kontekstis on tütarlaps äh, alla kaheksateistaastane alaealine, aga liikmesriigiti on see definitsioon võib-olla tõesti erinev, aga minu jaoks äh, on tüdruk laps, see on minu definitsioon, ma saan aru, et erinevusi on, proua Viir veel. väikse repliigi ütlen, kui me vaatame rahvusvahelist õigust selles osas, eriti ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mis on ju lapse kaitse üks, üks alusdokument, siis laps on alaealine, see tähendab alla kaheksateistaastane mm Eh, kui me räägime siin tütarlastest siis me võime ju sisse tuua mõiste eh, kaheksateist kuni kakskümmend üks näiteks eh, mis iganes aga tütarlaps on siiski ülemaailmses tähenduses rohkem emotsioon kui õiguslik termin. okei okay. vi går vidare på talarlistan. jah Äh, nii see on, läheme edasi ja järgmisena saab sõna proua Morvai. suur tänu. suur tänu, härra esimees. kas te kuulete mind hästi? mul on väga hea meel, et see raport on meie ees äh, ja ma tahaksin omalt poolt tunnust, omalt poolt tunnustust avaldada raportöörile ja kõikidele teistele, kes on selle raporti kallal tööd teinud. ma tahaksin äh, rõhutada selle raporti kahte aspekti. kahte aspekti, ähm, mis äh, näitavad paradigma muutust, mis praegu on hakanud pärast seda raportit pead tõstma. esiteks kui me vaatame ajalooliselt asja, siis ühiskond on alati pidanud äh, naist äh, kui ainsat ähm, süüdlast äh, moraalsetes küsimustes, kus me, moraalsetes küsimustes, kus räägitakse meestest ja naistest eraldi. alles hiljuti me rääkisime täiskogus abordist ja eh, alati tõstatatakse see küsimus niimoodi, kuidas on võimalik, et üks naine eh, sellise vea teeb, sellise sammu astub eh, ehk valib abordi. aga võib-olla me peaksime vaatama selle teistmoodi, et mees on vastutustundetu nemad on süüdi selles, et naine on lapseootele jäänud, isegi kui nad seda lasta ei taha. kuidas nende vastutustundetu ka-, äh, käitumist äh, äh, siis mitte karistada ja samamoodi on see ka teistes olukordades. näiteks kui me vaatame naistevastast vägivalda, siis üsna tihti me paneme ka siin vastutuse naisele ja küsimus, mille me esitame, on järgmine miks see naine ei tule välja sellest olukorrast, miks ta lihtsalt ära ei lähe? miks äh, ta ei esita kaebust? selle asemel, et selliseid küsimusi, me peaksime võib-olla küsima seda, et mit, miks üldse keegi naise vastu käe tõstab ja niimoodi me saaksime jällegi äh, panna äh, rõhku rohkem sellele, kes on vägivallatseja. prostitutsiooni puhul lõpuks ometi oleme me pannud rõhu meestele, selle asemel, et see panna jällegi naistele. mees on see, kes otsustab mehel on see õigus otsustada sellepärast et ühiskond lubab seda talle mees arvab et temal on õigus üldse äh, mõelda naisele kui objektile äh, mida saab raha eest sellepärast et äh, prostitutsioon ju põhimõtteliselt tähendabki seda keegi ostab endale raha eest teatava õiguse ostab endale õiguse osta see naine ja osta see naine justkui mingi ese tema käest ei küsita tema nime, ta ei pea seda ütlema, kui ta ei taha, tema käest ei küsita, tema ei küsita enda käest üldse seda, miks see naine seal on, seal tänaval. Äh. ja ta ei küsi seda, et kas äkki see naine peab niimoodi äh, tegema, et tal pole raha, et oma laste eest äh, hoolitseda või sellepärast, et on sattunud seksuaalvägivalla ohvriks lapsepõlves või mis iganes. mees ei küsi selliseid küsimusi naiste käest kui ta tahab, siis ta võib neid küsida, aga ta ise otsustab, kas ta küsib või ei küsi. ja minu meelest on oluline lõpuks ometi tõesti panna põhirõhk meestele eh, ja, ja pöörata ümber see ajalooline tava, panna rõhk eh, naistele, seekord teha teistmoodi ja veel üks aspekt, mis on minu meelest väga oluline ja mille ma tahaksin siin tõstatada, nimelt äh, Äh, siis äh, niinimetatud äh, lits madonna mõiste üldiselt lähenetakse naistele kahte moodi erinevalt ja mehed ka oma tegevuses peegeldavad seda mul on mu seaduslik abikaasa või minu ema need, kes siis vastutavad minu sotsiaalse elu eest ja siis on seal kõrval mingi teine naine, prostituut, kes vastutab minu seksuaalelu eest. me ei saa kunagi sellistes ühiskondades kujutada ette, et tekivad äh, vastutustundlikud partnersuhted, kui me kogu aeg näeme selliseid lõhesid või sellist kahte tüüpi äh, naisi meeste mõtlemises. Need mõlemad pooled peaksid ju ühes naises koos olema nii-öelda. nii et me naise kahe rolli vahel peaksime sellise vahetegemise lõpetama. mida te arvate vaba valiku küsimusest? üsna tihti arvatakse, kui räägitakse vabast valikust, sellest, et eh, inimesel on täielik eh, kontroll oma keha üle inimene võib otsustada oma siseelundeid äh, müüa, kui ta seda soovib. või siis äh, üks Prantsuse äh, näide. laadal makstakse kellelegi selle eest, et et keegi näiteks, et te olete, et näiteks noaviskaja saab äh, teie, äh, teie keha kasutades nuge visata. noh, jah, see on, laadal tehakse niimoodi, aga kui kaugele me võime minna, öeldes, et jah, et mul on vaba valik oma keha müümisel nii-öelda iga inimene sünnib äh, teatud saatusega siia ilma ja iga inimene peab omama teatavat missiooni ja nagu raportöör ütles ma arvan et ei ole mitte ühtegi inimest kes on siia maale tulnud selleks et eh, iga päev teda tema eest maksaks tema keha eest maksaks viisteist kakskümmend meest ja eh, see ei kuulu kindlasti mitte kellegi missiooni millega ta on maa peale saadetud ja sellepärast ma toetaksin seda raportit ja palun et kolleegid teeksid sedasama ja järgmisena saab sõna proua zuber suur tänu, härra esimees. meie arvame, et äh, see raport äh, ja kompromissettepanekud on äh, positiivsed. Nad kindlasti aitavad edendada võrdõiguslikkust meeste ja naiste vahel ja tagavad naiste õigused just eraldi. ja me kavatseme seda seega siis toetada me ei toeta kõiki kompromisse, aga suurt enamust kindlasti. kui ähm, need muudatusettepanekud vastu võetakse, äh, siis ei ähm, ole meil selle raporti vastu mitte midagi ei ole selliseid muudatusettepanekuid, mis läheksid vastu meie kontseptsioonile selle kohta, mis on prostitutsioon ja mis on naiste õigused ja mis on inimõigused, sellepärast et lõppkokkuvõttes me räägime ju siin inimõigustest, nii et kui kõik need muudatusettepanekud lähevad läbi, mis meie mõttemaailmaga kokku lähevad, siis, siis me hääletame selle raporti poolt. töö, mis selle raporti kallal on ära tehtud, on, on äärmiselt positiivne ja ma ei taha siin äh, korrata arutelusid, mida me oleme pidanud juba varem ja mis peegeldub ka kompromissides, kuid äh, nii palju ma siiski ütleksin, et äh, me ei ole nõus sellega, et prostitutsiooni suhtutakse nagu mingisugusesse ametisse või, või, või mingisse töösse või mingisuguse teenuse pakkumisse elukutse meie meelest tähendab midagi, mis on inimväärikas, mis annab midagi ühiskonnale, mis panustab inimeste isiklikku õnnetundesse ja me ei arva, et prostitutsiooni puhul see sugugi nii oleks. meie ei saa pidada prostitutsiooni elukutseks, sellepärast et äh, see läheb absoluutselt vastu sellele, mida me peame inimeste õigusteks see on äärmiselt erakordselt äh, privaatne sfäär millest me räägime ja inimeste väärikust ei tõsta see et ähm, nende keha on äh, kaup äh, kaup millega võib äh, laadal kaubelda nii et äh, neid muudatusettepanekuid vaadates me just sellest vaatevinklist lähtusimegi ja meie seisukoht on, et ei ole olemas ühiskondi, mis tagavad inimväärikuse samal ajal kui inimeste privaatsfäär on samasugune kaup nagu, nagu iga teine ja et kus kõik on müügiks. see on see ühiskond, mille vastu me võitleme. see on selline ühiskond, mille poole meie püüdleme ja äh, igasugused sammud äh, selles suunas oleks positiivsed ja sellepärast me arvame, et see raport võib küll omalt poolt panustada selle saavutamisesse. ma arvan, et see annab meil äh, võimaluse jõuda avalikkusesse ja see aitab muuta naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse seadusandlust samuti ilmselt. suur tänu! kas proua Niibler või proua Zaborska, kumb teist enne soovis sõna? proua Niibler vist, palun. herr präsident und entschuldigen sie bitte dass ich so spät gekommen bin ich habe nur aitäh vabandust et ma natuke hiljaks jäin ma pidin oma delegatsiooni koosolekut juhtima me räägime Ibe-, rääkisime Iberia poolsaarel olevast naiste olukorrast ja see läks natuke kauem, kui me arvasime aitäh, et selline raport nagu siin olev on koostatud ja minu arvates on proua Hannibal koostanud lihtsalt suurepärase raporti. ma olen pakkunud välja mõningad muudatuse ettepanekud ning oma ise ma sooviksin, ähm, et te toetaksite minu ettepanekuid äh, ja mm, ma loodan, et homme, kui me hakkame arutama neid muudatusettepanekuid läbi, siis on teil võimalik ka oma seisukohta siin avaldada, kuid kahe tuhande teisel aastal võeti vastu üks kõige liberaalsemaid seadusi Euroopas äh, prostitutsiooni kohta. see oli omaaegne Ehm, valitsus, mis äh, muutis kogu mõistmist äh, prostitutsiooni kohta ja selle järgi on prostitutsioon amet nagu iga, ehm, iga, iga teinegi ning äh, liberaalne ehm, selline, kui põhiseadus vaadatakse üle nüüd varsti ja minu arvates on meil Saksamaal olukord täiesti teistsugune. minu palve oleks järgnev et sunnitud prostitutsioon ja, ja tavaline prostitutsioon peaks olema eristatud. kui te vaatate nüüd seda, mis, mida näitavad meie riigikanalid, kallid kolleegid, siis on näha, et räägitakse ka täielikust prostitutsiooni keelust, aga minu arvates peab meeles pidama seda, et meil on äh, prostitutsioon ju tegelikult üsna aktiivne tegevus ning poliitiliselt äh, oleks see äärmiselt raske ning minu isiklik äh, seisukoht on see, et igasugune prostitutsioon kui see tahetakse ära keelata, siis läheb tegevus rohkem mustale turule ja, ja siis ei ole võimalik seda asja üldse kontrolli all hoida nii et mulle tegelikult äh, meeldib kõik see, millised meetmed on äh, siin raportis äh, välja pakutud, millised on sanktsioonid ja kuidas võidelda prostitutsiooniga. ja see, kui nüüd näiteks inimesed üürivad mingeid ehitisi, mida kasutatakse lõbumajadena, kuidas seda tegevust kontrollida ja nii edasi ja siis küsimus selle kohta, kas prostituudid on kahekümne ühe aastased või, või alla selle. mitmed äh, meetmed oleksid väga suures äh, ohus, kui me räägiksime prostitutsiooni keelamisest äh, täielikult, nii et mina tahaksin nüüd ütelda, et proua Mores ütles väga õigesti, et küsimus on selles, kui kaugele võivad siis, võivad naine minna otsustamaks oma kehaga toimuva üle? siis ütles proua Morvai seda. me oleme seda arutelu juba pidanud minevikus, proua Saborska äh, abordiõigusest, kui me rääkisime ja kas aborti äh, seadlik, seadlikustada või mitte, liberaliseerida ning minu arvates on siin väga palju äh, vastuolus, et äh, me ei saa ühelt poolt rääkida sellest, et naised saavad ise otsustada ja siis teiselt poolt ütlema, et, ütelda, et prostitutsiooni puhul, kui naised ennast prostitueerivad, siis nad peaksid ennast selle eest kaitsma, siin on ju vastuolu sees. ning minu palve oleks järgnev ma tahaksin toetada seda raportit, see on väga hea ja oluline raport, aga võib-olla raportöör saaks äh, tegeleda mõningate nende küsimustega, mida ma siin just äh, väljendasin küsimus selle kohta, et tehtaks vahe sunnitud ja, ja vabatahtliku prostitutsiooni vahel. ma olen tulnud välja ka vastavate muudatusettepanekutega. võib-olla oleks hea, kui me oma seisukohta koordineeriksime antud teemal. mul oleks väga hea sellise seisukoha abil hääletada raporti, raporti poolt aitäh, tavaliselt ma hääletamise ajal ei luba kellelgi sõna võtta, ütleb härra esimees. meil on arutelu siin ja siis me hakkame hääletama ja ainuke, kes saab siis sõna, on raportöör, kui tal on midagi ütelda, kuid tavaliselt raportöör midagi ei ütle ja me palume teil lihtsalt hääletada tavaliselt meil arutelu ei toimu, nii et homme seda ei toimuks, arutelu on just täna ning tavaliselt toimub see ju alati hääletamiste puhul, siin ei ole tegemist teiega või, või, või teie ettepanekutega, keegi ei saa hääletamise ajal sõna, me lihtsalt palume kõigil hääletada ja kõik. jah, palun. nii, jätkaksin teemat, ma ei taha homme sõna võtta, ma tahaksin ainult äh, ütelda, et äh, et meil oleks võimalik eraldi hääletada minu muudatusettepanekut, ma ei tahaks hakata mingeid reegleid siin muuta, muuta. jah. aitäh. ütleb proua, äh, proua Hannibal ma tegelen poliitiliste teemadega, kui ma olen ära kuulanud kogu arutelu, aga jah, hääletamine toimub homme. jah, tõepoolest proua Saborska, palun. aitäh, härra esimees. me oleme siin parlamendis äh, mitu korda juba prostitutsiooni üle arutanud, minevikus juba kolm korda. ja juba algusest peale või nüüd kõigepealt ma tahaksin teid isiklikult äh, tänada, et äh, äh, kuulamise korraldasite enne jõulusid, kus me uurisime prostitutsiooniga seotud teemasid. Ehm, kohal oli väga palju eksperte väga mitmest riigist ja see oli suurepärane üritus. kui keegi on huvitatud sel teemal Äh, rääkimisest, siis oleks väga hea võimalus, äh, siis oli väga hea võimalus aru saada, mis toimub prostitutsiooniga erinevates äh, riikides. me, olukord tegelikult on igal pool. tegemist on teemaga, millega ma olen tegelenud juba mm, umbes kümme aastat. ning ma leian, et äh, praegu on toimunud äh, prostitutsiooniga seotud lähenemises muutus. tegemist ei ole ainult selles, et kas tegemist on sunnitud prostitutsiooniga, mida me oleme, mille vastu me oleme ju alati olnud, vaid äh, see on sajaprotsendiliselt olnud, ähm, me oleme selle vastu olnud, aga selline vabatahtlik prostitutsioon on see teema proua Zuber rääkis just äh, sellest ja see, mis ta rääkis, on tõendiks äh, selle kohta, et seaduslikku prostitutsiooni nähakse tänapäeval teistmoodi kui kümme aastat tagasi. ning äh, seetõttu tahaksin ma tänada proua Hannibooli, meie raportööri, sest tema ees oli väga raske ülesanne ja ta on koostanud käesoleva raporti, ma olen kindel, et äh, arutelud jätkuvad Euroopa Liidu tasandil soovituste ja riiklike äh, õigusaktide vahel. me peame äh, kogu aeg silmitsi seisma sellega, et mis on lubatud või keelatud eri liikmesriikides. oma kogemusele tuginedes võin öelda, no kindlasti ka te teate, et eh, nii oma isiklikus kui poliitilises elus olen ma alati võidelnud elu eest. ma olen kaitsnud sündimata elu. meie riigis on väga liberaalsed seadused eh, abordi osas. Tšehhi Vabariik ja Slovaki Vabariik siis mõlemas alates eh, viiekümne neljandast aastast on Äh, omanud seadust, mis on lubanud äh, aborti teha. Äh, see on muidugi seotud ähm, siis aja või raseduse mm, pikkusega või kui kaua see kestnud on. ning mina olen alati soovinud elu kaitsta ning prostitutsiooniga seotudelt on mul mure, tegemist on inimväärikuses ja see inimväärikus on põhiõigusi, inimese põhiõigusi, mida tuleb kaitsta, kuid äh, ma mõistan neid kolleege, kes äh, tahavad arvesse võtta ka oma riiklikku õigust. variraportöörina tahaksin ma öelda, milline on minu seisukoht et Rahvapartei toetab kompromisse. toimub väga mitu hääletamist, see on ka mitmeid vabu hääletamisi, südametunnistuse järgi hääletamisi, osalisi ja eraldi hääletamisi. mul on küsimus, kuidas need vastuolulised olukorrad, mis puudutavad seaduste erisusi, kuidas nüüd käsitleda neid vastuolulisi küsimusi? me tahaksime toetada seda raportit. meil on sel teemal olnud hiljuti väga palju arutelusid ja ma loodan tõesti, et homme on olukord selline, et raport võetakse ka vastu. see oleks väga heaks märguandeks selle kohta, et meie komisjon äh, saadab välja selge sõnumi. härra Romeo, palun aitäh. kui nüüd äh, ausalt öelda, siis tegemist on teemaga, mille juurde me iga aasta peaaegu tagasi tuleme selle kümne aasta jooksul, mis ma siin olen olnud ja siin on ka väga palju äh, lahknevusi arvamustes sel teemal. me oleme mõningates punktides, äh, punktidega nõus, mõningatega aga mitte kuid on selliseid punkte, mille puhul, et kui ei ole ähm, sajaprotsendilist üksmeelt, siis on üleüldine nõusolek. Äh, inimkaubandus, see ei ole vältimatult äh, prostitutsiooniga ju seotud, ähm, mitte kõik inimesed, kes on kaubitsemise ohvrid, ei äh, lõpeta prostituutidena minu arvates laste prostitutsioon on selline aspekt, mida ei to-, millega ei tohiks mitte kunagi nõus olla. aga see on seotud ka väga paljude mitmete muude küsimustega. ja sama kehtib see on seotud ka laste ärakasutamisega üldisemas mõttes ning samuti ka sunnitud, sunniviisiline prostitutsioon ja selle, selle hukkamõistmine või selle kriminaliseerimine. me oleme töötanud välja ühise seisukoha, kuidas võidelda sunnitud prostitutsiooni vastu. minu arvates oleme me siin väga suures osas kokkuleppe juba saavutanud. on mõningaid punkte, mille puhul meie fraktsioon äh, sooviks edasist ähm, arutelu, äh, nii nagu mainis ka proua Jarka, aga mm, ma ei leia, et, äh, et me võiksime ütelda, et, äh, et prostitutsiooni täielik ärakeelamine oleks kuidagi võimalik ning kõik sellised äh, seisukohad äh, põhinevad eri liikmesriikide kogemusele. võttes arvesse oma kogemust, võin ütelda seda, et konkreetne regulatiivne raamistik äh, saab ainult tagada seda, et on paika pandud ka õigusnõid, nõuded ja et on õiguskindlus nendel isikutele, kes on sektoris tegutsevad sellisel juhul on võimalik osadel inimestel tegevusest, tegevust lõpetada, kui nad seda soovivad. ja on võimalik ka siis karistusi äh, määrata nendele, kes, äh, kes tegelevad kuritegevusega. me ei saa kogu seda küsimust ju tegelikult kuidagi äh, ära peita vaiba alla, see ei aita tegelikkusega Äh, hakkama saada. mida meil vaja on, meil on vaja väga ranget äh, regulatiivset raamistikku, millega oleks võimalik äh, karistada kuritegelikke aspekte prostitutsiooni puhul, nagu näiteks laste ärakasutamine või inimkaubandus. Euroopas on väga palju erinevaid mudeleid, mõned mudelid töötavad ühtede jaoks, teised mudelid teiste jaoks. ma ei ole nõus, et ainukene lahendus saaks olla siis, peaks olema kliendi kriminalisee-, karistamine. me ei taha ju inimesi karistada, naisi praegusel juhul aga tegemist võib olla kui on ju, ju meeste või transseksuaalidega, me ei taha karistada inimesi üldises mõttes kui me nende tegevust kriminaliseerime, siis me paneme, asetame nad väga suurde riski. teiseks mis puudutab selle tegevuse legitiimsust või õiguspärasust. me oleme rääkinud erinevate organisatsioonidega Saksamaal, Hispaanias, kus praegu need debatid toimuvad me oleme rääkinud ka sellest teemast, et on olemas meesprostituut, nemad tahavad kaitsta oma väärikust. mul on üks probleem kogu selle teemaga seotud. nimelt, et kui me tahame paika panna, kas tegemist on sellise tegevusega, mis kuidagi ohustab inimeste väärikust, mul on, ma ei ole nõus sellega kas meil on mingi kohustus äh, häbimärgistada kogu valdkonda, kogu seda tegevust? mul on natukene kahtlusi, sellepärast et äh, kui me kuulame erinevate ähm, prostituutide või sekstööt-, seksitöötajate ühingute seisukohta ja, ja selle kohta, milline on siis nende ameti legitiimsus, siis äh, selline häbimärgistamine võib olla väga ohtlik ma olen äh, nõus äh, proua Nibleriga, meil on vaja sellist äh, punast joont, mingid asjad peavad olema igal juhul vastuvõetamatud, aga teistes valdkondades peab olema rohkem paindlikkust. sest tegemist ei ole ju millegiga, mida me saame ühe öö jooksul ära lahendada lihtsalt kogu tegevust keelates ning mis puudutab naiste õiguste eh, kaitset, kes eh, sinna võrgustikku kuuluvad. kui tegevus muutub nähtavaks, siis see on samm edasi. see suurendab nende inimeste kindlust, ohutust, eh, nende õigused peavad olema kaitstud, juhul kui nad tahavad prostitutsioonist välja astuda ma tean, et see teema võib muutuda siin üsna kirglikuks minu seisukohad on samuti muutunud aastate jooksul, pean tunnistama. aga ma pean ütlema, et praegune tekst võtab äh, sellise seisukoha, kindla seisukoha, aga ma ei ole kindel, et see on õige moodus, kuidas edasi minna ning härra Gustavsoniga me oleme la-, eriarvamusel mõningates punktides, aga me äh, oleme nõus selles, et nende inimeste, kes selles valdkonnas töötavad, tingimusi saab parandada ja seda peab tegema, me saame neid aidata ja üritada lahendada olukorda, me ei pea neid, me ei taha neid ju hukka mõista, sest äh, see ei vii meid edasi. jah, tõsi, me ei saa kõiges ühel meelel olla, aga paljudes asjades me siiski oleme ühel meelel. kas komisjoni poole pealt soovib keegi sõna võtta? ei soovi? sellisel juhul annan sõna meie raportöörile proua Hanipoolile. aitäh, tahaksin tänada kõiki, kes tänases arutelus osalesid. see arutelu oli väga konstruktiivne ning me oleme äh, suutnud ka eriarvamustele jääda üksteist siiski austades ja olen kõigile väga tänulik mina olin selle komisjoni liige, kui seda asja aastal kaks tuhat kaks arutati ja siis arutelud sellises õhkkonnas küll ei toimunud, nii et tahaksin kõiki tänada selle eest, kuidas me sellele küsimusele lähenesime, tahaksin kõiki tänada konstruktiivse suhtumise eest. tänases arutelus tõstatus üsna palju küsimusi ning Äh, peatuksin sellel, mida ütlesid proua Niibler ja Saborska. räägin kõigepealt proua Niiblerist, sest tema rääkis enne proua Saborskat. mis puudutab sunniviisilist prostitutsiooni, siis ma tean, et meie seisukohad selles küsimuses on erinevad ja ma austan seda, mida te ütlesite Saksamaa kohta ja selle seisukoha kohta, kuhu Saksamaa satuks, kui te oma poliitikat peaksite järsku muutma hakkama Te esitasite ka mitmeid muudatusettepanekuid, kus kõneldi sunniviisilisest prostitutsioonist ja prostitutsioonist üldse ja ma olen valmis äh, nende, need ka äh, vastu võtma, just need, milles on juttu äh, sunniviisilisest prostitutsioonist just. niisiis toetan seda vahetegemist sunnitud prostitutsiooni ja lihtsalt prostitutsiooni vahel. ma arvan, et Äh, sellega on ka teie peamine mureküsimus vist lahendatud. mina äh, küll propageerin Rootsi mudelit, aga samas ma ei taha hakata seda liikmesriikidele peale suruma Eh, selline, selline lähenemine niikuinii ei ole võimalik, sest tegemist on algatusraportiga, ma lihtsalt üritan analüüsida praegust olukorda kogu Euroopas ning pakkuda välja viise edasiliikumiseks. minu arvates selliste raportite puhul on oluline, et me jõuaksime ka mingitele järeldustele. Eh, ja eh, Ehm, jah, tõepoolest, ehm, mul on siin raportis teatud seisukoht, sellepärast et ma leidsin, et kui ma sellel teemal raporti koostan, siis ma peaksin seal lõpus jõudma ka millenegi, mis sarnaneb konkreetsetele järeldustele. Ehm, ja lugege seda raportit väga hoolikalt, ma tegelikult ei ütle ju siin, et Rootsi mudel keelab ära prostitutsiooni Äh, seksuaalteenuste ostja kurjategijaks muutmine tegelikult ei tähenda ju prostitutsiooni ära äh, keelamist, see lihtsalt tähendab, et prostituudi teenuste kasutamine on kuritegu. Äh, mulle tundub, et Äh, et praeguses olukorras on see ainukene regulatiivne samm, millega on võimalik prostitutsiooni vähendada ja seetõttu tundub mulle, et see on äh, kõige parem viis edasi liikuda. muud meetmed ei ole aidanud. prostitueerimine ja prostituutidest kurjategijate tegemine ei ole äh, toiminud Eh, selle tulemusena pole prostitutsioon vähenenud ja ainukene meede, millel tõesti on olnud eh, ka mingi mõju, on just nimelt eh, seksuaalteenuste ostja karistamine ja see on aidanud nõudlust vähendada ja just nimelt seetõttu ma sellist lähenemist ka soovitan, sest et see on ainukene viis, mis võimaldab meil meie eesmärke saavutada ja ma ei räägi siin ka nende naiste häbimärgistamisest, kes prostituutidena töötavad. Äh, raporti peateemaks on siiski sooline võrdõiguslikkus ja inimväärikus ning mina olen selle, selles mõttes prostitutsiooni vastu, sest minu arvates ei ole see kooskõlas soolise võrdõiguslikkusega ja inimväärikusega niisiis, me oleme selliste asjade vastu ja mitte inimeste vastu, kes on äh, prostituudid. ma olen raportis äh, sellega väga selgelt välja öelnud ja ma toetan ka kõiki neid muudatusettepanekuid, mis räägivad äh, toetusest nendele naistele, kes soovivad prostitutsioonist loobuda. selle kohta on üsna palju muudatusettepanekuid Äh, väga oluline on, et neile naistele oleks tagatud turvaline keskkond, nagu ma oma sissejuhatavas äh, sõnavõtus ütlesin, et mina ei usu, et naised vabatahtlikult prostituudiks hakkavad, nad teevad seda mitmetel põhjustel, võib-olla majanduslikel põhjustel, nad ei suuda ennast ja oma peret elatada, võib-olla sellepärast, et nad on olnud seksuaalse vägivalla, pedofiilia, verepilastuse ja selliste asjade ohvrid. mina ei usu, et tegemist on vaba valikuga ning äh, on uuringuid, mis näitavad, et enamik naisi, kes prostitutsiooniga tegelevad, soovivad äh, sellele karjäärile lõppu teha. ja ma arvan, et liikmesriigid peaksid äh, tagama toetuse, et naised tõesti saaksid prostitutsioonist loobuda. me peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et neid naisi, kes soovivad prostitutsioonist loobuda, ka toetada ja me ei tohiks neid naisi kindlasti häbimärgistada ja sellest minu raportis ka juttu ei ole. ma loodan äh,, proua Niibler, et äh, olen vastanud küsimustele, mis te tõstatasite ja proua Saborska, mul on, Saborska, mul on väga hea meel, et Rahvapartei seda raportit toetab minu arvates on tegemist väga olulise raportiga ja me kõik oleme ju üksmeelel põhilistes asjades, eriarvamused on meil võib-olla selles osas, kuidas neid eh, põhieesmärke saavutada, aga põhiküsimustes oleme kõik ühel nõul. veel mõned eh, märkused. mis puudutab nüüd alaealisi jah, siis ma olen valmis need terminid äh, uuesti läbi vaatama, ma panin tähele, et olen ise ka kasutanud üsna palju seda sõna tütarlapsed. Äh, probleem on selles, et äh, see vanus, kus seksuaalsuhted on legaalsed, on liikmesriigiti erinev. Ühendkuningriigis on see kuusteist aastat näiteks, aga ma olen valmis leidma tõesti sellise formuleeringu, mis hõlmab kõiki liikmesriike, see tõesti on oluline Äh, jah, loomulikult äh, me tahame alaealisi äh, kaitsta täielikult, selles ei ole, selles ei ole küsimus. ja küsimus ei ole ka selles, kas alaealise sundimine prostitutsioonile on kuritegu või ei. ma üritan leida sõnastuse, mis on kõigile vastuvõetav ning kui me räägime kriminaliseerimisest, siis me peaksime mõistma ka seda, et prostitutsiooniga on seotud väga palju kriminaalseid tegevusi, kupeldamine, inimkaubitsejad, niisiis sellisele, sellistele kuritegevusliikidele peame me vastu olema ja kui me vähendame nõudlust prostitutsiooni järele, siis ka need teised kuritegevuse liigid vähenevad, sellepärast et prostitutsioon on just nimelt see, mis neid teisi kuritegevusliike toidab ja nagu ma ütlesin, mul on väga hea meel, et meie arutelu oli niivõrd konstruktiivne. ja hääletame selle raporti üle homme ja suur aitäh kõigile. suur aitäh. niisiis, nagu raportöör juba ütles, meil toimus väga eh, hea arutelu ja hääletame selle raporti üle homme ja täiskogule läheb asi siis teisel veebruarikuisel täiskogul. niisiis oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja nüüd toimub koordinaatorite kohtumine, niisiis lõpetame oma tavalise komisjoni koosoleku nüüd ja jätkame koordinaatorite kohtumisega, see peaks algama kell pool kaksteist, sest inimesed enne kohale ei jõua. aga mulle tundub, et üks inimene, kes ei pidanud kohale jõudma, on juba kohal. nii et, et me võime vist kohe alustada. Right of morning. Uh, exactly.